Äh, koos äh, Rootsi ministriga väga olulistele dokumentidele, mis on seotud telekommunikatsioonipaketiga. proua minister, äh, proua volinik, kallid sõbrad, Euroopa Parlamendi saadikud need õigusaktid, mis moodustavad telekommunikatsioonipaketi, on